nii, tere kõigile kolleegidele. hääletus on meil ebatavalisel ajal täna. palun istuge võimalikult kiiresti oma kohtadele. nii, alustame esimese raportiga kolleeg Ajala Senderilt. kõigepealt otsus. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? paistab, et kõik ei ole veel jõudnud hääletada. kuulsin siit mitmelt poolt hüütavat ei. So. Jetzt sind wir 500. nii, viissada kuuskümmend on nüüd koos ootame veel mõned sekundid. So, jetzt sind wir dann fast 600. Peaaegu 600. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Angenommen. Vastu võetud äh, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek neliteist, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud praegu kaheksakümmend kolm olnud tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatused või paragrahv sada nelikümmend kolm, muudatusettepanek viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu kontrollime. hääletus on alanud. muudatusettepanek viis, esimene osa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa. teine osa langeb ära muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt,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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, vabandan. seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist, aga kontrolli muudatusettepanekud kümme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime. aga oleks kena, kui eriti siin vasakul pool inimesed annaksid selgemini märku. üheteistkümnes muudatusettepanek, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu või? teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, hääletus on alanud. ei, vabandust. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt kontrollime seitsmeteistkümnendat. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja on kogu hääletus ning äh, see on nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine kolleeg Aela Senderi äh, äh raport äh, ja kolleeg soovib sõna kodukorralises küsimuses, palun. Merci, monsieur le president. Le president a été saisi d'un. suur tänu presidendile esitleti mitmeid avaldusi selle kohta, et mõningaid osasid sellest raportist tunnistada vastuvõetamatuks. president ei võtnud oma seisukohta, ei langetanud seisukohta, aga mina koos Markus Ferberiga kirjutasin alla tervele reale muudatusettepanekutega, millega kustutatakse mõningad osad ning ma nõuan, et minu frak-, fraktsioon peaks nendest suunistest kinni. see ei ole seotud mitte ainult poliitilisega küsimusega, aga ka vastuoludega eelarve kontrolli ning majanduskomisjoni vahelise konfliktiga, mida ei suudetud lahendada ja see on seotud siis äh, stabiilsuspaktiga ning äh, ühise äh, eelarve toetuse funktsioon, funktsiooniga, need ei kuulu kinnitatud komisjonide pät-, komisjoni pädevusse ning paluksin siis lähtuda meie minu antud suuniseid, mitte lähtuda jagatud hääletusnimekirjast. suur tänu, kolleeg Peres. tahan ära märkida selle, et äh, selle ähm, äh, raporti puhul ei äh, äh lubatud ühtegi sõbrannat, nii äh, üks poolt, vastu, veel kord, muudatusettepanek üks poolt, vastu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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ma kuulsin paraku liiga hilja, neljandat sooviti ka kontrollida, nii et kontrollime ka neljandat muudatusettepanekut elektrooniliselt. hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuus poolt. vabandan, kolmanda puhul küll keegi ei hõiganud, neljanda puhul ma kuulsin küll, et keegi hüüdis, et on vaja kontrollida, aga lihtsalt viimasel hetkel sellepärast läksin selle juurde tagasi. nii, kuues nüüd, kes on poolt? vastu erapooletud vist tagasi lükatud, aga kontrollime siiski, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsmes poolt, vastu, erapooletud jällegi vastu võetud kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üheteistkümnendat. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt. kontrollime kahekümne teist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame kogu resolutsiooni. muudatustega nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Valli raport järgmisena. otsus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. mõtlesime üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun, kolleeg, teil on sõna. Merci, president, pour un rappel au règlement. Je... suur tänu, et tuletasite meile meelde meie kodukorda, ma vaatan äh, härra Tarabella äh, istub siin ja kui me pidime hääletama tõstetud käega eelmise raporti üle, siis äh, proua Jaala Sender raporti puhul, siis ma ei saanud tegelikult aru, mida ta hääletas, sellepärast et ta hääletas nii poolt kui vastu. kuidas, härra president, saite teie üldsegi neid hääli kokku lugeda nii? Herr Kollege, wenn der Herr lugupeetud kolleeg, kui härra Tarabella tõesti nii tegi. üks hetk nüüd, mina võtan praegu sõna. mina kõnelen praegu. kui kolleeg Tarabella, tavaliselt ma selliseid märkusi ei tee, aga kui ta tõesti nii tegi, siis ma arvan, et asi oli hääletusnimekirjas, aga palun, härra Tarabella just nii, härra juhataja, meie töös on vaja natukene huumorit ka. mina, äh, sotsiaaldemokraadid, äh, äh, Rahvapartei ja nii edasi, siin oli miinus, minu vasak pool hääletas ühtpidi, parem pool ühtpidi, aga, ja, ja see ei ole kuidagi seotud, ma arvan, juhataja võimekusega hinnata, kas see muudatusettepanek võeti vastu või mitte. Äh, kolleeg, ma luban teil nüüd sõna võtta, aga me peaksime siiski jääma kodukorra reeglite juurde. veel üks hetk, kui ma õigesti aru saan, siin, kuna siin avalikkus vaatab meid, valijad vaatavad meid, press on kohal, siis härra Tarabella jaoks on Euroopa Parlament üks igasugune nalja tegemise koht vielen dank herr kollege für den suur tänu, kolleeg, selle väga sisulise sõnavõtu eest. nüüd aga läheme kolleeg Schmidti raporti juurde. kõigepealt öö, äh, otsus äh, ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. neliteist, kahes osas mõlema puhul on hääletus nimeline, esimene osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viisteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud number üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vabandan. kõigepealt teine muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nüüd algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli. aga kontrollime siiski algtekst, punkt kolmkümmend kuus, teine osa, hääletus käib, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. paragrahv nelikümmend üks, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud paragrahv nelikümmend kaks, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm alt tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 tagasi lükatud. kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kuus algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus po-, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. paragrahv kaheksakümmend algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv kaheksakümmend viis, algtekst poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus, algtekst poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks kontrollime kaheksakümne kaheksandat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend üks algtekst, kahesajas esimene osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt kontrollime üheksakümne esimese teist osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmekümne esimest, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. oleks hea, kui siin vasakul pool näidatakse äh, oma häält selgemini. et siis on eriti raske, kui mõned liikmed üldse märku ei anna käega. paragrahv sada seitse, neljas osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa ja kontrollime teist osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?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 hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud.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 sada kümme algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada kaksteist meile hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt. kontrollime, sada kolmteist hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud hea küll, kontrollime kaheteistkümnendat. kas kõik on hääletanud? hääletus on alanud või õigupoolest lõppenud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime, kolmeteistkümnendat hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa nimene hääletus, hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse ja äh, kakskümmend üks äh, nimeline hääletus, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse langeb ära, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt. kontrollime, kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend üheksa nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsioon nimeliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd rida raporteid, kolleeg Koonit. Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu. kõigepealt kogu otsus poolt, vaatus erapooletud, vastu võetud. resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd kuni raport Euroopa Kohuse otsus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon, hääletame nimeliselt, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kuni raport kontrollikoja kohta, kõigepealt otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuni raport Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohta, kõigepealt kogu otsus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon üks Eh, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, algtekst eh, paragrahv üheksa, kaasas esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kooni raport regioonide komitee kohta võtta otsus heakskiiduandmiseks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, muuseas kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd Kooni raport Euroopa välisteenistuse kohta, otsus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv kolmkümmend kaks, kaasas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu resolutsioon ja meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd Kooni raport äh, Euroopa Ombudsmani kohta, kõigepealt otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon äh, äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus. aga kontrollime kõigepealt esimest muudatusettepanekut. elektrooniline kontroll kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Kooni raport Euroopa andmekaitse inspektori kohta. otsus hea, heakskiidu kohta poolt, vastu, erapooletud, ähm, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, nii palju siis kooni mängude kohta, nüüd siis Sarvamaa ähm, mängud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 erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks olema raport energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport elektroonilise side Euroopa reguleeritud asutuste ühendatud ametibüroo kohta otsus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud resolutsioon, nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu asutuste keskuse kohta poolt äh, vastu, erapooletud äh, vastu võetud resolutsioon, paragrahv kaheksateist, kolmas esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmas osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa Kutseparanduskeskuse kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu õiguskaitsekoolituse ameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd Saaremaa raport Euroopa Lennundusohutusameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti kohta on otsustatud mitte kinnitada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Saaremaa raport Euroopa pangandusjärelevalve kohta otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskuse kohta. kõigepealt otsus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, Saaremaa raport Euroopa Kemikaaliameti kohta, otsus poolt vastu, erapooletu vastu võetud resolutsioon, paragrahv viis, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. paragrahv viis, teine osa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Keskkonnaameti kohta, otsus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, resolutsioon, mm, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta, otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Toiduohutusameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kogu resolutsioon, samuti nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks. kontrollime kolmandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kogu resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandja pensionide järelevalve kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Ravimiameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse kohta otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti kohta otsus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu Raudteeameti kohta. otsus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, resolutsioon üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanek üks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kogu resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa väärtpaberituru järelevalve kohta otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa koolitusfondi kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport äh, äh, IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa Ameti kohta, EU-LISA kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiuagentuuri kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euratomi tarneagentuuri kohta otsus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud Saaremaa raport Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud Saaremaa raport Euroopa õigusalase koostööüksuse kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti kohta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, resolutsioon, paragrahv kümme, algtekst äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, kogu resolutsioon, nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa Liidu põhiõiguste ameti kohta. otsus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Saaremaa raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti kohta, otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Saaremaa raport Euroopa GNSSI agentuuri kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd mõned raportid kollekt Labajovalt. esimene biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, järgmiseks seda päeva raport äh, ühisettevõtte Clean Sky kohta otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsiooni, mille hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud labeva raport Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonilise komponentisüsteemide toel. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lavaeva raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte kohta. otsus, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd laupäeva raport innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte kohta kaks. otsus ähm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, laupäeva raport ITER ja tuumasünteesi energeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta otsus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõveva raport ühisettevõttes Cesari kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja lõpetus.